maggioranza dei deputati che compongono il parlamento ossia. meil on vaja parlamendi kahe kolmandiku enamust selle ettepaneku läbiminekuks. vastavalt artiklile seitsekümmend kaheksa lõikele üks kodukorras on kehtivad ainult need hääled, mis antakse kas ettepaneku poolt või vastu. Te näete siin üleval osas äh, hääletuse tulemust, aga seal on ka erapooletud hääled. aga loetakse ainult neid hääli, mida antakse siis vastavalt kas plussi või miinusega hääletusmasinal vastavalt siis artiklile seitsekümmend kaheksa lõige üks B. ning mõned fraktsioonid palusid, et hääletus oleks salajane ja me alustame kohe hääletusega, kuid enne härra Kutko, palun uh,. <clears throat> Uh president, ma tõstatan siin kodukorda puudutava küsimuse selle hääletuse osas, mis puudutab neid liikmeid, kes soovivad jääda erapooletuks. eile õhtul teie teenistused saatsid meile kirja, et need erapooletud hääled jäävad kõrvale, aga minu arvates see ei ole kooskõlas asepresidentide valimisega. Need, kes soovivad jääda erapooletuks, nende hääled on sama palju väärt kui need, kes hääletavad poolt või vastu, sellepärast tuleks nende häältega arvestada ja tõesti, härra president, demokraatlikku äh, parlamenti arvestades tuleks äh, arvestada ka erapooletuid hääli ja sellepärast ma palun, et arvestaksite ka nende häältega, ähm, kui te vaatate kaks, kahe kolmandiku kokkuarvestamist ja nüüd härra Tšernetskile ei lubatud ka siia tulla, mis on väga naljakas ja samamoodi nüüd te jätate erapooletud hääled kõrvale, siis on see ka väga imelik. per quanto riguarda l'interpretazione del regolamento mis puudutab kodukorra tõlgendamist siis on see nüüd esimene kord kui me midagi teeme vastavalt kodukorra artiklile kakskümmend üks ja me peame arvestama üleüldist tõlgendust sarnaste hääletuste puhul kui valitakse asepresidenti või presidenti. ja siis ju ka ei loeta erapooletuid hääli. ja mis puudutab nüüd äh, seda ametlikku ettepanekut, siis ka vastavalt artiklile sada kaheksakümmend seitse loetakse kokku ainult poolt- ja vastuhääled ainult välja arvatud siis nendel juhtudel, kus lepingus on eriolukord välja toodud, kuid meil ei ole mitte mingit sellist lepingut ja just sellepärast äh, ma kasutaksingi äh, artiklit sada seitsekümmend kaheksa ning äh, lähtun nagu ka kõikide teiste isikute valimise puhul just äh, selles korras, sest tegemist on ennetähtaegse lõpetamisega ja me loeme ainult poolt- ja vastuhääli. härra Koobet, aitäh, president, mina olin raportöör, kes selle reegli sisse viis kodukorda juba mitmeid aastaid tagasi, kunagi varem ei ole seda kasutatud ja ma võin teile kinnitada, et teie tõlgendus on täpselt see, mida me soovisime selle muudatusega saavutada, aitäh! Bene, possiamo passare ora alla votazione. As... hästi, asume siis hääletuse juurde. salajane hääletus. ma kordan veel kord, meil on vaja kahte kolmandikku antud häältest ja loetakse ainult poolt ja vastuhääli. hääletus algas avete votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. La proposta è approvata. Ettepanek on vastu võetud. E Läheme edasi. järgmine raport, Hübner, Silva Pereira, Euroopa Parlamendi koosseis, artikkel kolm lõige üks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. esialgne versioon, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud neli, kes poolt vastu, erapooletu tagasi lükatud kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. esialgne versioon, nimeline hääletus, hääletus algas. ai, see langeb ära hoopis. hästi, siis edasi lõige neli, lõige üks, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. artikkel neli lõige kaks, esialgne versioon, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkt kolm, kuusteist D ja kakskümmend kuus D nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. nüüd ettepanek otsuseks, kes poolt, palun andke käega selgemalt märke, see ei ole nimeline hääletus käega. kes poolt? kes on ettepaneku poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud? soovite kontrollida? kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. edasi resolutsiooni ettepanek, lõige üks. proua Presso. aitäh. Te tekitasite siin natukene segadust, te ei öelnud, et mis nüüd edasi saab, me ei tea üldse, mille üle me hääletame. Te ju näete, kõik on segaduses. meil on ju hääletusnimekirjad Te ei selgitanud, mille üle me hääletame. Onorevole Bresso, quando veramente se mi sa ascoltare le rispondo no.. proua Bresso, ma võin teie küsimusele vastata, aga palun kuulake siis mind ka Yes, you, president. You aitäh president te ei selgitanud et artikkel neli lõige kaks ja artikkel neli lõige kolm muudatusettepanekud langevad ära, te ei öelnud seda. nii et me arvasime, et me ne-, hääletame neid, mitte artiklit viis. Te ei öelnud. Te ei öelnud, ma oleks muidu aru saanud. aga hääletusnimekirjas on ju kirjas, et kui muudatusettepanek võetakse vastu, siis lõiked kaks ja kolm langevad ära. Te ju näete, see on hääletusnimekirjas kirjas. No, mi pare che io, io sono stato molto chiaro, ho parlato di votazioni proposte e di... ja ma ju ütlesin ka lõpus veel, et hääletus ettepaneku üle. proua Presso, itaalia keel on teie emakeel, te peaksite võib-olla sellest isegi paremini aru saama kui teised siin saalis. härra carver palun! suur tänu! te olete siin kõik asjad segi pööranud ja me hääletame, peaksime seda uuesti hääletama. È stato già controllato, passiamo alla proposta di risoluzione jah, aga me ju hääletasime juba seda ja seda on nüüd piisavalt kommenteeritud. Läheme nüüd resolutsiooni ettepaneku juurde. härra Gualtieri, president, artik-, lõike viis, mille üle me hääletasime, artikkel viis, mille üle me hääletasime kohe pärast artikkel neli lõiget üks aga väga paljud hääletasid vastupidiselt äh, hääletusnimekirjale, sest me ei saanud aru, et me hääletame artikkel viis üle ja muide ka ekraanidel näidati midagi täiesti muud, nii et me tõesti palume korrata seda hääletust. me palume, palun kordame hääletust artikkel viis üle ja, ja siis jätkame. nüüd räägivad mõlemad härrad korraga ja tõlkida pole võimalik. Non ho capito questo sbattere i tavoli che cosa significa ma ei tea, mida see nüüd tähendab. miks te siin aplodeerite? mis puudutab muudatusettepanekut, siis ma ju ütlesin täiesti selgelt. The board and the board said four. The... aga ekraanil oli neli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 artiklist viis edasi siis, jah? artikkel viis, esialgne versioon, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus on läbi vastu võetud. edasi. nimeline hääletus. kuusteist D, kakskümmend kuus D hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja kolmkümmend kaheksa langeb ära ja nüüd hääletame ettepaneku üle, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi resolutsiooni ettepanek. hästi, kui soovite kontrollida, kontrollime jah yeah.. hääletus on lõppenud, vastu võetud, edasi resolutsiooni ettepanek lõige üks, esialgne versioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. esialgne versioon, lõige kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige viis, esialgne versioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist kahes osas ah,, langeb ära hoopis, viisteist langeb ära, edasi nelikümmend üks nimeline hääletus, hääletus algas. il voto è chiuso hääletus lõppes tagasi lükatud üks kes poolt vastu erapooletu tagasi lükatud kolmkümmend viis poolt vastu erapooletu tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt vastu erapooletu tagasi lükatud soovite kontrollida? hästi, kakskümmend kaks, hääletus algas. c'è un problema tecnico che non dipende da me meil on siin tehnilise probleemiga tegemist, aga mina ausõna ei ole selle probleemi allikaks. vastu võetud. edasi muudatusettepanek kaks. kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kakskümmend kolm ja kolmkümmend kuus, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. esialgne versioon langeb sellega ära, seitse. kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend neli D ja nelikümmend kaks D nimeline hääletus, hääletus algas. Il voto è chiuso. Testo è vastu võetud. edasi. kakskümmend viis, kes poolt, vastu kontrollime. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige viisteist, muudatusettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus lõppes. tagasi lükatud. edasi põhjenduspunkt C, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti C muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. edasi põhjenduspunkt F kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kümme, üksteist langevad ära, üheksateist teie nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi nimeline hääletus, muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus algas il voto è chiuso hääletus lõppes tagasi lükatud kolmkümmend kaks nimeline hääletus hääletus algas voto è chiuso hääletus lõppes tagasi lükatud edasi originaalversioon nimeline hääletus hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kaksteist nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend D nimeline hääletus, hääletus algas il voto è chiuso hääletus lõppes vastu võetud kolmteist kes poolt vastu erapooletu tagasi lükatud edasi kakskümmend üks D ja kolmkümmend neli D nimeline hääletus hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud al considerando k emendamento 14 g 14 b nimeline hääletus hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. palju õnne raportööridele võtame nüüd Gonzales Fonsi eh, raporti Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkoplale läbi, vaatame lõige üks, muudatused on kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget üks, muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud lõppenud poolt, vastu, lõige kaks e, vastu võetud, lõige kolm, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige neli, muudatusettepanek neli D, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. lõige viis, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige kuus, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. hääletame esialgset teksti, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. poolt, vastu võetud. liigume edasi, muudatusettepanek seitse nime, lõige seitse nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, lõige kaheksa, muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksa, muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige üksteist, muudatus üksteist, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, esialgne tekst kahes osas, mõlemad nimelised hääletused, esimene osa on, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, pärast lõiget üksteist muudatusettepanek kaksteist nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. lõige kaksteist, muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja liigume edasi, muudatusettepanek kümme, lõige viisteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks vabandust, äh, siiski kolmteist kõigepealt parandab esimese president, äh, nimeline hääletus, äh, muudatusettepanek kolmteist. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, põhjenduspunkt E muudatusettepanek üks, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esialgne tekst põhjenduspunkt F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt H, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt I muudatusel seitseteist nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt J, esialgne tekst, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. põhjenduspunkt J hääletus on lõppenud. vastu võetud resolutsioon tervikuna nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne, härra Gonzales Pons kallid kolleegid, läheme nüüd edasi Coraio raporti juurde. tegemist on nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. edasi vähemuste kaitse ja mittediskrimineerimine Euroopa Liidu liikmesriikides, tegemist on jällegi äh, käega märkuandmisega, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks äh, Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamine suure riskiga kolmandate riikide nimekirja. proua volinik Jourova, kas te soovite sõna saada, palun? suur tänu, lugupeetud juhataja, äh, lugupeetud liikmed, me kõik jagame vastutust äh, rahapesuvastases äh, ja te-, võitluses ja terrorismi rahastamise osas. see parlament on eriti jõuliselt võidelnud täiendades rahapesuvastast direktiivi selleks, et parendada meie õigusraamistikku selles osas. delegeeritud õigusakt, mida te nüüd hääletate, puudutab Tuneesiat, kes on tunnustatud priviligeeritud partner Euroopa Liidu lähedal, ma tahaksin siinkohal rõhutada, et see akt ei sea küsimuse alla mingisuguse poliitilisi ega rahalisi äh, kohustusi Euroopa Liidu poolt äh, seoses Tuneesiaga. me mõistame edusamme, mida tuneeslased on viimastel nädalatel teinud, komisjon on Tuneesia osas väga toetav selleks, et aidata kokkulepitud tegevuskava saavutamisel ja ka eh, FATF-i eh, poolt kokkulepitus detsembrikuus. me tee-, hoiame lähedast kontakti meie Tuneesia sõpradega sellega seoses. komisjon on valmis avaldama toetust selleks, et Tuneesia eemaldab eh, järelejäänud puudujäägid kiiresti. niipea, kui me oleme tehtud tööd näinud, siis käivitame äh, me äh, nimekirjast mahavõtmise äh, protsessi selleks, et see maha võtta ka FATF-i poolt ja samamoodi äh, siis seejärel ka Euroopa Liidu nimekirjast. ma olen veendunud, et selle protsessi lõpus on Tuneesia eeskujuks teistele riikidele ja ma tunnustan nende jõupingutusi ja pühendumust lõpetuseks äh, kinnitan, et komisjon töötab intensiivselt süstemaatilise lahenduse nimel, see et Euroopa Liidul oleks oma autonoomne äh, analüüsimehhanism kolmandate riikide ohu hindamisel selleks, et paremini kaitsta Euroopa Liitu ja tema kodanikke, aitäh! suur tänu, proua volinik, saame nüüd asuda hääletama, ma meenutan teile, ja kuidas, palun? proua Žea, kui see on kodukorda puudutav küsimus, siis öelge ka, mis artiklit te täpselt mõtlete? proua juhataja, mina olen selle vastuväite autor ja selles osas, mille osas volinik võttis sõna, tahan kolleegidele öelda, et volinik ei ole midagi öelnud, see lisaks sellele, mida ta juba enne ütles meie libe ja Econi ühiskoosolekul ja ka esmaspäeva õhtul siin täiskogus tahaksin öelda, et küsimus, eh, andke andeks, laske mulle katkestatakse kõnele. me ei saa jätkata seda arutelu ja nüüd räägivad kaks inimest korraga ja tõlkida pole võimalik. ma meenutan teile, ütleb president, et enamus parlamendis peab toetama, ainult nii saab seda otsust toetada, nii et hääletame, kes poolt. vastu mulle tundub, et ei ole vastu võetud, aga ja, ja, ja rahu, muidugi kontrollime. nii et palun, hääletus algas. hääletus lõppes. kolmsada viiskümmend seitse poolt, seega ei ole vastu võetud sellepärast, et äh, meil oleks olnud vaja kolmesada seitsekümmend kuut häält. edasi järgmine raport täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes, palun vaikust. lõige neli, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu vastu võetud teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi lõige kolmteist, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud edasi, originaalversioon, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. Vii-, neli, kes nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. nüüd originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud, teine osa, kes poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud. järgmiseks hääletus resolutsiooni üle tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seega on hääletused lõppenud head kolleegid, palun lahkuge kiiremini ja tehes vähem lärmi palun teil nüüd lahkuda siit saalist, kui te olete teel välja.